lõppenud ning nüüd läheme päevakorraga edasi ja tuleme äh, Pablo Salva Pidegaini ning Gerberjan Gerbrandi äh, raporti juurde autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimine ning koheselt saabki sõna kõigepealt äh, raportöör Salva Pidegain. Gracias, eh, presidente. Hace casi un año. aitäh aasta tagasi tunnistas Volkswagen üles Ameerika Ühendriikides, et nad kasutavad äh, mehhanisme, mis äh, aitavad neil äh, saada paremaid tulemusi heitmete mõõtmisel ja saada tüübikinnitust oma toodetele Ameerika Ühendriikides. esimene küsimus, mille me peaksime iseendale esitama, on miks see skandaal ei tulnud välja Euroopa Liidus miks Euroopa Liidus ei olnud meil võimekust ähm, saada jälile nii suurele skandaalile. loomulikult äh, vastused ei ole lihtsad, aga on mitmeid faktoreid, millele tahaksin siin täna tähelepanu juhtida. kõigepealt, selgelt Euroopas ei, ei ole piisavat äh, integreeritust. Äh, kui me oleksime äh, föderatsioon nagu Ameerika Ühendriigid, ei oleks see skandaal saanud sellisel moel tekkida. aga meil on miljoneid eurooplasi, kes on tarbijad, kes kasutavad igapäevaselt äh, autot, nad oleksid olnud paremini kaitstud, aga ma ei kahtle samuti selles, et kui meil oleks äh, ühtne õigussüsteem, siis Euroopa Liidu tarbijad äh, oleksid paremini kaitstud. see on veel üks faktor, mis võib-olla selgitab, äh, miks me sattusime sellisesse olukorda meil on võib-olla hägune seadusandlus ja volinik Verhoigen võib-olla selgitab, miks äh, me ei ole suutnud äh, seda skandaali ise avastada ja mis on veelgi olulisem, miks see skandaal üleüldse sai äh, toimuda. ja me peame ka vaatama peeglisse, volinik Verhoigen siin äh, rääkis läbi meie kolleegidega seadusandluse osas, mis on osutunud aja jooksul ebapiisavaks, siis tuli volinik Tajani, kes üritas asju edasi lükata, samal ajal üritades äh, läbi suruda ambitsioonikaid õigusakte, vähenemaks, vähendamaks lämmastikoksiidi heitmeid ja teatud ebakõlad jäid, võeti vastu kokkulepe, parlament äh, võttis vastu kokkuleppe, kus olid äh, vastuolud laboritestide ja tegelikkustingimustes testide vahel küsimus on, kas me tegime piisavalt? ma arvan, et me peame vaatama tulevikku ja sellesse, mida kodanikud ootavad, nad soovivad, et me tuvastaksime, milline on tõde ja teeksime ettepanekuid äh, meetmete vastuvõtmiseks, mis äh, aitaksid vältida taolisi pettusi, nagu see, mis on toimunud ja ma tean, et kõik minu kolleegid äh, on nõus selles osas, et me üritame selles suunas tegutseda. kriisid annavad meile võimalusi ja meil on võimalus, äh, mida vajas äh, autotööstus, äh, nimelt kahekümne esimese sajandi reaalsus on palju nõudlikum, mis puudutab heitmeid ja uusi transpordiviise. me peame mõistma, et me peame olema piisavalt ranged, mitte ainult äh, tagamaks inimeste peredele sissetulekud, vaid andmaks neile ka paremad tulevikuväljavaated. me oleks pidanud äh, ise jälile saama sellele pettusele, aga me peame tõe päevavalgele tooma ja vaatama tulevikku. meil on olnud väga meeldiv äh, koostöö minu Hollandi kolleegiga ja ootan ka edaspidist koostööd äh, nii, nii tema kui ka teiste kolleegidega meie meeskonnas. suur aitäh ja nüüd saab sõna raportöör Gerbrandi, palun, neli minutit. suur aitäh äh, ma alustan sellega, et ma tahaksin tänada kaasraportööri Pablo Salvat suurepärase tehtud töö eest ja ma ootan pikisilmi edasist koostööd temaga lähikuudel see vaheraport äh, on peamiselt äh, menetluslikku laadi ja sellel on ka põhjus, sest et me juba või me alles alustasime oma tööga, aga on üks sisuline punkt ka, me kutsume komisjoni üles äh, parema, paremal viisil ja tõhusamalt tegema koostööd meie uurimiskomisjoniga see äh, oli tõsi siis, kui me selle vaheraporti komisjonis vastuvõtmise, ma ei taha öelda, et komisjon ei ole sellest ajast peale oma koostöövalmidust parandanud, ta on seda teinud ja ma loodan äh, sellist koostööd jätkata ka tulevikus. siiani meie uurimiskomisjon on kogunud äh, Äh, väga palju tehnilist laadi äh, informatsiooni, me oleme autotootjatega kõnelnud, me oleme heitmetehnoloogia väljaarendajatega konsulteerinud, vabaühendused, akadeemikud äh, on meile infot andnud. see töö, mis me oleme siiani teinud, on esmajalt olnud tehniline. nüüd me peame poliitiliselt edasi liikuma, meil on olnud volinikega kuulamisi, endine volinik Dimas, samamoodi pot-, George, Nikbehoigen, Tajani äh, ning äh, praegused volinikud Pjakovska ja Veela on kuulamistel käinud. Äh, väga olulise tähtsusega on keskendumine ka liikmesriikidele ja ma ootan pikisilmi äh, kuulamisi riikliku tasandi ministritega, mis peaksid aset leidma lähinädalatel. ja ma kutsun äh, kõiki neid ministreid üles, kes ei ole veel kinnitanud oma osalemist meie kuulamistel, seda tegema, sellepärast et Euroopa-ülene demokraatia tähendab ka seda, et liikmesriikide ministrid vastutavad oma positsiooni eest ka Euroopa ees. me oleme ka kuulanud üle USA ja riiklikud tüübikinnitusametid ja nende esindajad. mida me teada oleme saanud? me oleme saanud teada seda, et see kõik puudutab rohkemat kui Volkswagenit ainult. me oleme näinud ka seda, et teised autotootjad äh, on äh, võtnud äh, kasutusele sellised tehnoloogiad, et seitsmeteistkümne kraadi juures või ka, või peale kahe kahtekümmet ühte minutit äh, lülitatakse äh, heitmete vähendussüsteemid välja, see tähendab seda, et probleem on laiem kui ainult Volkswagen. Äh, lisaks sellele liikmesriikide roll. me oleme ka selle küsimuse alla seadnud, sellepärast et me oleme näinud seda, et rakenduslik pool ja jõustamispool on olnud liikmesriikides võrdlemisi nõrk, kui me räägime üle-euroopaliste õigusaktide jõustamisest ja see on midagi, mida me peame riiklike ministritega kindlasti arutama veel üks küsimus, äh, millega me praegu tööd teeme, on see, miks äh, selle äh, uue tõelisel sõidukogemusel põhineva heitmetesti väljatöötamine võttis nii kaua aega. kahe tuhande kümnendal aastal ähm, öeldi, et see võtab aega umbes kaks aastat, ehk siis, et selle testi väljatöötamine võtab kaks aastat, aga me kõik teame, et see võttis tegelikult palju, palju rohkem aega ja ka sellega me peame tegelema, selle põhjuste väljauurimisega ja lõpetuseks tahaksin öelda, et möödunud on aasta selle skandaali puhkemisest ja sellest ajast peale oleme me päris palju ära juba teinud, kuid Äh, endiselt on veel miljoneid ja, ja miljoneid äh, diiselautosid äh, Euroopa teedel sõitmas, mis ei ole vastavuses Euroopa õigusaktidega. ja eile me arutasime seda teemat volinik Pjakovskaga ja mulle väga meeldib tema jõuline lähenemine sellele teemale. me ootame nüüd lähinädalatel teatud rikkumismenetlustega algustegemist, aga loomulikult me tegeleme sellega ka ise Äh, lisaks sellele sõidukite tagasikutsumine, äh, mis äh, praegusel hetkel põhineb vabatahtlikul lähenemisel siiski. ma ootan põnevusega lähikuid, me koostame lõppraporti järgmise aasta märtsikuuks ja ma loodan, et me ei saa teha järeldusi mitte ainult sellest, mis minevikus on aset leidnud, vaid et me saame välja pakkuda ka õppetunnid tulevikuks, sellepärast et see on meie uurimise kõige olulisem osa, aitäh! suur aitäh, härra raportöörile ning sõna saab nüüd volinik Pienkovska. aitäh! tegemist on olulise aruteluga ja mul on hea meel siin olla. kõigepealt äh, tahaksin tänada mõlemat raportööri nende tehtud töö eest, peaaegu aasta on kulunud sellest äh, skandaali lahvatamisest ja rohkem kui kuus kuud äh, on möödunud sellest, kui uurimiskomisjon tööd alustas ja see on meie mõlema jaoks väga intensiivse töö periood nii komisjoni kui parlamendi jaoks, tegin endast sõltuvalt kõike, et teha koostööd võimalikult läbipaistvalt tega ja ma olen valmis jätkama samas vaimus, tehes täielikult koostööd parlamendiga lähikuudel ja kuni uurimiskomisjon oma tööga valmis saab. olen teinud kõike, et vastata kõikidele teie küsimustele, ma tean, et te ei ole täielikult rahul, aga oleme üritanud anda endast parima ja jätkame samas vaimus olen veendunud, et see on parim viis äh, kõikide faktide jälile saada ja leppida kokku, millised on parimad edasised sammud, komisjon ja mm, seadusandjad, liikmesriigid, et nad saaksid jõustada neid äh, õigusakte ja et valdkond oleks usaldusväärne, ähm, tänapäevane ja keskkonnateadlik, me oleme valmis aitama aga loomulikult äh, me eeldame, et ka liikmesriigid teevad koostööd ja on samuti läbipaistvad. komisjon on üles kutsunud liikmesriike uurima nende seadmete kohalolu autodes, mis nende teedel ringlevad ja meile aru andma, neli liikmesriiki, Ühendkuningriik, Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia on vastavad aruanded meile esitanud. me oleme teinud need äh, komisjonile ja rahvale kättesaadavaks samal ajal juuli lõpus andsime parlamendile ülevaate liikmesriikide uurimistest. kahjuks meil ei ole veel terviklikku pilti, andmed, mille liikmesriigid on esitanud, ei ole täielikud ja on mitmeid lahtisi küsimusi, kus vajame tehnilist informatsiooni. meie ja mina olen isiklikult väga pettunud selles, kuhu me oleme sattunud, me vajame sellist tehnilist infot selleks, et äh, läbi viia äh, sõltumatu uurimine ja anda hinnang selle kohta, mis on juhtunud, olen äh, palunud, et liikmesriigid edastaksid selle info komisjonile ja jätkan seda tööd ka edaspidi. loomulikult samal ajal jätkame, äh, hoiame silma peal sellelt, kuidas äh, liikmesriikides uurimised mööduvad. nüüd, mis puuduvad neid seadmeid, need on Euroopa Liidus olnud keelatud rohkem kui kaheksateist aastat, kaheksateist aastat. seaduslikud äh, Ehm, sätted selle kohta väga selged, tootjad ja tüübikinnitusametkonnad ei sea kahtluse alla neid eeskirju ega seda, kuidas neid jõustada. kui nad ei pea nendest reeglitest kinni, siis peavad järgnema tagajärjed, sest tegemist on äh, seadusega. ma olen valmis aitama äh, äh, ühtse tõlgendamisega kogu ühisturul ja mina ja minu talitused pakume liikmesriikide ametiasutustele juhiseid selles, selles osas, kuidas neid kontrolle läbi viia. see aitab ühtse lahenduse saavutamisele kaasa kogu Euroopa Liidu territooriumil. kõik teame, et jõustamine on peamine mm, probleem, see tuleb lahendada, olukord on äh, sellepärast, et äh, meil on äh, nõrk turujärelevalve olnud, oleme pakkunud välja meetmed selleks, et süsteemi tugevdada, uus järelevalvesüsteem, mille järelevalvet teeb komisjon ja liikmesriigid koos Euroopa Liidu üleste sanktsioonidega aitavad kaasa tänaste probleemide lahendamisele, samuti aitab see taga, taastada meie kodanike usalduse, mis sai väga oluliselt kahjustatud komisjon pakkus välja oma ettepaneku jaanuarikuus käesoleval aastal. Euroopa Parlament ja nõukogu peavad selles osas otsuse langetama. seisukohti ei ole võtnud nõukogu, nad, me tahame öö, härra Daltoni raportiga edasi töötada ja võimalikult kiiresti edasi liikuda, aga samas ka vastu võtta selle ettepaneku niipea kui võimalik ma ütleks, et äh, muutustele vastuseis on äh, pettumust valmistav. edu saavutamiseks äh, me peame säilitama ambitsiooni ja vajame teie toetust. ma loodan, et komisjonid näevad, kui oluline on see ettepanek meie tüübikinnituse süsteemi seisukohast. ma kutsun teid kõiki üles tegelema küll minevikuga, aga sillutama teed äh, tulevikku. vastasel juhul aasta väga ähm, rohket tööd ei aita meid äh, käegakatsutavatele tulemustele lähemale. lähikuudel loomulikult äh, jään ootama koostööd teiega ja komisjon tervitab ka teie vaheraportit ja ma loot-, ma soovin nii teile kui meile edu lähinädalateks ja kuudeks, aitäh! suur aitäh volinikule ja nüüd kuulame ära fraktsioonide avaldused ja hääletusega peame ka õigel ajal pihta hakkama, nii et palun ärgem kasutagem praegu siniseid kaarte. härra Kaarins Rahvapartei nimel, palun, sõna on teil kaks minutit suur aitäh, lugupeetud president, austatud volinik. kuus kuud on nüüd mööda läinud ja eksperdid, tunnistajad, ülikoolid vabaühendused on äh, oma arvamust avaldanud, äh, auto mm, varuosade tarnijad, äh, komisjoni esindajad, nii tänased kui pra-, kui eelnevad volinikud on meil käinud ütlusi andmas. kuidas me oleme jõudnud siia, kus me täna oleme? kuidas me seda suutsime? Euroopas äh, ideoloogilistel põhjustel äh, oli meil äh, eesmärgiks mm, kliimaga seonduv ehk siis vähendada CO2 heitmeid. ja seetõttu me püüdsime diiselmootoreid mõjutada ning mõjutada seeläbi ka tarbijate käitumist, kuid ühe asja jätsime me kahe silma vahele diisel kasutab vähem CO2, kuid äh äh, äh, äh, tarvitab rohkem lämmastikuühendeid, äh, mis on tervisele äärmiselt kahjulikud. eirati seda, et kõige sellega kaasnevad ka kõrvaltoimed, mis on tervisele ääretult kahjulikud. euro kuus norm võeti aastal kaks tuhat seitse vastu. ja sellega ei suudetud lahendada heitmete probleemi, sellepärast et tegelikus kasutuses olid heitmed mm, kogused palju suuremad kui laboritestides kindlaks määratud kogud. ja seetõttu pidi, peame me sellest ideoloogiast midagi õppima. me ei tohi kõrvaltoimeid tähelepanuta jätta. me peame töötama välja sellised testid, mis kajastaksid tegelikku äh, sõidukogemust, sellest tulenevaid heitmeid äh, ja me peame liikmesriikide käitumist koordineerima, aitäh. praegu Katrin. palun, äh, Van Brent, sotsialistide demokraatide nimel. jah, suur aitäh, lugupeetud president, volinik, nagu volinik ütles nüüd on juba aastaid möödas Volkswageni skandaali avastamisest ja me kõik olime šokeeritud toona sellepärast, kuidas üks suurimaid äh, ja ikoonsemaid, sümboolsemaid äh, ettevõtteid ei käitunud, sest nemad üritasid oma kasumit suurendada planeedi inimeste arvelt, aga meid šokeeris ka see, et mitte meie Euroopa institutsioonid ega ka mõned äh, turujärelevalveasutused, kes selle pettuse avastasid, vaid see avastati ikkagi Ameerika Ühendriikides seega igati põhjendatult otsustasime me luua uurimiskomisjoni Euroopa Parlamendis. tegemist äh, on esimese uurimiskomisjoniga viimase kümne aasta jooksul. tahtsime vaadata, kuidas see juhtus, kuid samuti tahtsime äh, kogu tõe välja tuua. see komisjon peaks taastama samuti usalduse Euroopa Liidu õigusesse ning Euroopa toodetesse me oleme nüüd jõudnud poole peale selle tööga ja oleme avastanud, et mitte ainult Volkswagen, vaid ka paljud teised ettevõtted äh, on ära kasutanud õiguslikke tühimikke ning äh, sääst-, heitmekontrolli andmeid äh, muutnud. see on viinud selleni, et pärast kümmet aastat on meil rohkem heiteid ning meie õigussüsteemi rikutakse neli-viis korda rohkem lubatust. lugupeetud volinik, tundsime väga head meelt teie eilse avalduse üle. me peame arvestama sellega, et me peame ka praeguse olukorra ära korraldama. meie turule tulevad igapäevaselt äh, sõidukid äh, Äh, mis, mille puhul eiratakse õiguslikke kohustusi ning see tähendab, et üha rohkem saastet tuleb. meil on äh, samuti vaja otsustavaid samme astuda järgnevatel aastatel. komisjoni äh, juhina ma loodan kõik, et me kõik koos, komisjon, liikmesriigid, suudame üle saada fraktsioonidevahelistest erimeelsustest ning suudame koos selle probleemi lahendada. suur aitäh! ECR-i nimel äh, Henkel, palun poolteist minutit. austatud daamid ja härrad, lisaks äh, Volkswageni kriminaalsele käitumisele äh, on uurimiskomisjon näidanud ka seda, et Euroopa Komisjon on läbi kukkunud. Günther Verheugen, endine volinik, tänase siin oleva voliniku eelkäija pidi küsitlusel ütlema, et Euroopa suunised ja õiguslikud dokumendid on liiga äh, Äh, häguselt sõnastatud ja me oleme pidanud ka nägema, et Ameerika äh, heitgaaside alased nõused, nõuded on palju rangemad kui see, mis meil Euroopas on kokku äh, lepitud ja lisaks sellele ameeriklased olid just need, kes avastasid selle skandaali, mitte eurooplased. ja me peame nüüd loogilised järeldused siit tegema, kõigepealt me nõuame komisjonilt, et kui räägitakse TTIP läbirääkimistest, siis tuleks ka sõi-, sõidukite eh, heitmete eh, normid eh, harmoneerida ja et tuleks tunnustada partneri kõrgemaid nõudmisi, rangemaid nõudmisi, sellel on mitmepoolne kasu, kõigepealt see parandab mõlemal Atlandi ookeani kaldal elavate inimeste tervist, kaitseb neid kahjulike heitmete eest, teiseks erinevate heitmesüsteemide väljatöötamisele kuluv raha väheneb ning eh, sellise leppe tulemus eh, on midagi, mida saab reaalselt näidata ja see tähendab seda, et komisjon saaks praegusel kriitilisel ajal ehm, võita poolehoidu ka eh, TTIP-le. suur aitäh, Alde nimel annan nüüd sõna kolleeg Tšanantsovale, palun, teil on kaks ja pool minutit. Děkuji, pane předsedající, vážená paní komisar. suur aitäh, lugupeetud president, volinik. Euroopa Liidu kodanikud siiani ei ole saanud kõikehõlmavat objektiivset ülevaadet selle kohta, mis tegelikult juhtus. komisjoni mandaadis on selged küsimused välja toodud, eh, lähtudes liikmesriikide komisjoni läbikukkumistest. katkestusseade oleks pidanud eh, olema sisse viidud, aga seda ei tehtud sõiduheitmeid oleks pidanud mõõdetama. ja kui Ameerika Ühendriigid poleks avastanud vigu, siis poleks midagi juhtunud. eksperdid väitsid, et see probleem on olnud teada juba mõnda aega. Need autod ületasid piirmäärasid ning kasutati erinevaid vahendeid selleks, et testidest läbi saada, saada. Euroopa Komisjon jällegi väitis, et ei ole olnud mingeid äh, probleeme ning et komisjon on olnud teadlik äh, irregulaarsustest. väga paljud küsimused on jäänud vastusteta, aga kui selgeid vastuseid ei saa, siis me ei suuda taastada samuti Euroopa tarbijate äh, usaldust. minu jaoks on see ikkagi peamiseks eesmärgiks ning siinkohal tahaksingi pöörduda meie raportööride poole meil on vaja selget kasutajasõbralikku lõppraportit. kõik kodanikud peaksid äh, selgelt äh, raportist nägema, mis äh, juhtus ja kes selle, mm, kes nende vigade eest, mis avastati, vastutavad on meie usume, et me peame lõppjäreldused tegema, õppima sellest uurimisest ja äh, uue tüübikinnituse ning heitme mõõtmealase seadusandluse välja töötama. Euroopa autotööstus ootab samuti meie töö tulemusi. loodud on äh, selle tööstusega üle kaheteist miljoni töökoha, kui me veelgi enam venitame, siis me lihtsalt aeglustame autotööstuse arenguid. näen, et nõukogu esindajaid ei ole. see on väga tõsine viga, sellepärast et ma usun, et kõik instit-, eh, ka sellelt institutsioonilt oleks vaja selget vastust. suur aitäh kuue nimel, äh, härra Silikiotis Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτη έκθεση που βάλει 60... Suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid. uurimiskomisjon äh, ei äh, ole mm, saanud tegeleda poliitiliste hindamistegevustega, sellepärast et tema töö ei ole veel lõppenud, kuid väga palju on korraldatud kuulamisi ja äh, üle vaadatud dokumente ja selge on see, et siin Äh, on äh, süüd üritatud teiste peale lükata, kahe tuhande kümnenda aasta dokumendid äh, ja uuringud on näidanud, et siin on mõõtmistega manipuleeritud, kuid see, vaatame sellele, et sellest teati, ei ole meetmeid tarvitusele võetud, komisjon ei ole midagi ette võtnud sest neid ei ole üksikjuhtumitest informeeritud ja lisakontrolli liikmesriigid ka läbi viinud ei ole ning tegelikud eh, heitmed eh, on palju kõrgemad kui need, mis laborikontrollides mm, kindlaks tehti. Eh, siiani ei ole tegelikes sõidutingimustes heitmeid mõõdetud liikmesriigid on vastutanud äh,, äh komisjon peab vastutama äh, Euroopa õiguse ellurakendamise ja sanktsioonide rakendamise eest äh,. autotööstus on omalt poolt tugevat survet aga avaldanud, lobitegevus on olnud ka hargmaiste ettevõtete poolt väga jõuline ja nii ongi äh, suudetud äh, Äh, nende heitmekogustega manipuleerida ja Volkswagen ei ole mitte ainult üksikjuhtum, lugupeetud daamid ja härrad, meie jätkame oma uurimistööga ka tulevikus, me äh, suurendame omapoolset survet äh, ja me loodame konstruktiivsele koostööle erinevate osapooltega selleks, et õigeaegselt oma töö lõpet-, lõpule viia ja et leida üles need pettuspraktikad, mida tarvitusele võetakse selleks, et keskkonnanormidest kõrvale hiilida. suur aitäh, härra Tuumes! Ne marche pas il faudra mettre ah, euh, ah pyrotehnicien que je suis au 56. <laughs> tundub, et mikrofoniga on probleeme. aitäh. aasta pärast skandaali. Eh, tegemist on ju äh, autotööstuse skandaaliga üldiselt. kaks tuhat neliteist aprillis-mais Ameerika Ühendriikide võimud äh, said väga detailselt Äh, andmed, nad ei teadnud mitte midagi tegelikult vigastest äh, seadmetest, mida nad tegid. Nad helistasid ja küsisid väga täp-, äh, lihtsalt küsimusi. Nad palusid, et neile selgitataks laboritestide ning sõ-, ning maanteele sõiduga kaasnevate heitmete kõrge taseme äh, iseloomu. neljandal, viiendal koosolekul järjest, järjest neile selgitati olukorda äh, septembris kaks tuhat viisteist ütlesid nad, et nüüd on mäng läbi, tegemist on tohutu pettusega. siis mida me üritasime teha Ameerika Ühendriikides? kutsu-, taheti autot tagasi kutsuda ning ainus asi, mida oli vaja näidata, oli see, et pärast autode tagasivõtmist ikkagi nõudeid täidetakse heitmete osas, aga ei õnnestunud seda tõestada, ühtegi tagasivõtmist ei lubatud. seejärel oli vaja mm, kompenseerida tarbijad äh, ja maksta seaduse rikkumise eest. Obama ja, ja, ja tema valitsus ei ole teinud muud, kui lihtsalt oma kohustust täitnud Äh, tööstus on petnud ja nad äh, avastati sealt pettuselt, mida ka Euroopas on tehtud. meil oli sama info olemas aastaid varem, kaks tuhat üheksa, kümme talvel juba. komisjon liikmesriigid ei küsinud mitte kordagi. küsinud kordagi samu küsimusi äh, tööstuselt kui Ameerika Ühendriigid ei nõutud selgitusi maantee ning laboritestide erinevuste kohta. teiseks, seesama tagasivõtmine, millest äh, ameeriklased keeldusid, seda nüüd lubatakse äh, meile me näeme nüüd lausa ametliku Saksa valitsuse logot nüüd. miks ei, te ei reageeri sellele tagasivõtmisele? kompensatsiooni ka ei ole. kokkuvõtteks, Junckeri komisjon tuleb siis siia, räägib usalduse taastamisest, aga mingit rikkumismenetlust ei ole, tagasivõtmist ei ole, kompensatsioone ei ole. nii et sellise Junckeri komisjoni suhtumisega me küll tagasi ei saa kodanike usaldust. aitäh. EFTT nimel palun proua Eevi. suur aitäh. me küll ootasime tulemusi uurimiskomisjoni tööst. me näeme, et päris palju kasulikku on ka välja tulnud, võttes arvesse nõrku külgi ning puudujääke kogu meie äh, sõidukite homologeerimise süsteemist ning heitmete mõõtmisest. üks asi on aga selge. tegemist on ainult jäämäe tibuga kogu süsteemi nõrkustest. ma ei tahaks aga rääkida raportist, vaid tahaksin kasutada seda võimalust siin kojas ja avalikult hukka mõista seda, et Euro viis diiselmootorite kohta, mida äh, turustatakse Itaalias ja mille kohta äh, viis äh, läbi raporti äh, Transpordiministeerium, on täielik solvang Euroopa komi-, Euroopa Parlamendi uurimiskomisjoni kohta, eriti võttes arvesse seda, et tegemist on tõsise kodanikeõiguste rikkumisega, sellepärast et tegelikult nemad ju väärivad kõige suuremat läbipaistvust ja õiglust institutsioonide poolt raport on tahtlikult puudulik äh, ja äh, väljajätmistega viiteist sõidukit on analüüsitud erinevate menetluste alusel vastavalt sellele, millisesse gruppi autod kuuluvad. Fiati äh, testiti Fiati enda laborites Torinos ja teisi mujal. me näeme, et Fiati mõningad mudelid Äh, mudelite kohta kogutud andmed on äh, välja jäetud äh, tabelitest ja joonistelt. see näitab on ära kasutatud ka testimises, testimismeetodites olevaid nõrku kohti ja mille tulemusel on siis õnnestunud vähendada kolmekordselt heitmete äh, tegelikku mahtu. Cinque Stelle äh, liikumine on äh, lubanud selle raporti tagasi saada parlamendile ning avaldada selle sisu Itaalia kodanikele. kolleeg Pretzel ENF-i nimel, palun. austatud president, austatud volinik lisaks asjaolule, et Volkswagen on teadlikult seadusi rikkunud, äh, oleme me saanud äh, viimaste kuude äh, kuulamiste käigus teada veel muudki. me oleme kindlaks määranud selle, et komisjon on ilmselgelt ebapiisavaid kontrollivõimalusi omanud selleks, et seadustest kinnipidamist kontrollida ja äh, Äh, proua Piemkovska. juba aastaid oleme me kuulnud kuulujutte ja mitte ainult, et meil on äh, mitte ainult äh, probleeme Volkswageniga, vaid ka teiste autotootjatega. ja te peaksite vähemalt praegu ka teiste autotootjate alased andmed avalikustama, mitte ainult Volkswageniga seonduva ja siiamaani te ei ole seda teinud, te ei ole suutnud selgitada seda, eh, mida eh, teeb nende riikide vastu olete ette võtnud, eh, mis on pidanud teid teavitama. Te ei ole mitte mingisuguseid äh, garantiisüsteeme sellise seadusliku olukorra äh, järgimiseks äh, paika pannud, et selliseid rikkumisi aset leida enam ei saaks ähm,. ja me peame tegelema sellega, et sellised kvaliteedi tagamise süsteemid oleks paika pandud, mis tagaksid seadustes kinnipidamise. Äh, kuid äh, sellest kõige asemel äh, me vaatame ka hoopis seda, mida ameeriklased teevad ja võib-olla siinkohal mängivad rolli ka Euroopa ja USA erinevad majanduslikud huvid. me ei me peaks siin ainult ameeriklaste initsiatiivi järgima, me peame ka oma ähm, ma, siin oma kodus korra majja lööma ja äh, vastuvõetamatu on see, et USA-s maksab Volkswagen meeletult suuri trahve ja ma Euroopas on vaja kompensatsioonimaksed äh, paika panna. tegemist oli viimase fraktsioonide poolse sõnavõtuga, nüüd aga palun kolleeg Kiiseke, kaks minutit ja kutsun üles kõiki kolleege kinni pidama kõne aja, sellepärast et me peame õigel ajal hääletusega hakkama pihta. palun, kolleeg Kiiseke suur aitäh, lugupeetud president, austatud volinik Pienkovska, austatud kolleegid. Äh, äh, pool aega on uurimiskomisjoni tööst nüüd läbi saanud äh, ning ähm, ähm, praegusel hetkel tuleb tõdeda, et uurimistööd, uurimiskomisjon teeb tõesti väga intensiivset ja ajamahukat tööd. edusamme on tehtud, me peame jätkama edasiminekute teel ja loomulikult me peame ka poliitiliselt sellele teemale lähenema komisjon ja üksikud volinikud on sellest pettusest varasemalt juba teadnud, see on nüüd väljas olnud. eelmisel nädalal me kuulsime ka selliseid spekulatsioone, et eh, endine keskkonnavolinik Potočnik olevat Tajanile, oma kolleegile isegi selleteemalise kirja kirjutanud eh, ja samas äh, minul on see kiri olemas äh, ja mina ei näe äh, seda sealt kirjast, et ja, ja ta, Potočnik ise väidab, et tema ei olnud sellest kõigest teadmist ja kuidas ta oleks pidanud siis sellise kirja kirjutama aga igal juhul nüüd teisel poolaastal tuleks selle tööga edasi liikuda, protsessidega tuleks jätkata, aga neid tuleks ka kiirendada Äh, erinevused lämmastikoksiidide mõõtmistes laboritingimustes ja tegelikes tingimustes oli komisjonile juba teada aastaid äh, ja Euroopa Parlament äh, on tahtnud ERDF kontrolli menetlus sisse viia juba kümme aastat, loodetavasti see suudetakse võimalikult ruttu eh, ellu rakendada. Eh, see kõik eh, on kestnud juba liiga pikalt ja selle kontekstis on kõik volinikud ka nõus sellega. nüüd on oluline tegutseda ka poliitilises plaanis ja seadusandlus tuleb panna paika sellise sõnastusega, et tulevikus pettuse juhtumeid oleks võimalik ära hoida, aitäh. Uh, um, aitäh! siin on juba öeldud, et on aeg äh, hinnata seda, millised on olnud uurimiskomisjoni tulemused, me juba kuulsime, et on langetatud minevikus otsus, äh, mis viis meid mingisse suuna, mis tõi kaasa kõrgemad ainuaegse heitmed, äh, mis küll vähendab CO2, aga suurendab teist ei ole piisavalt teadmisi ega usaldusväärseid tõendeid äh, selle kohta, millised on diisli mõjud rahvatervisele. osa sellest äh, põhjusest, miks äh, tõendeid ei ole, on see, et praegustes raamistikes on tohutult palju kohustusi, tagamaks, et keegi ei vastutaks selle eest, mis toimunud on, liikmesriigid süüdistavad Euroopa Liitu, komisjon süüdistab liikmesriike, autotootjad mm, kasutavad ära igasuguseid lünkasid. oleme leidnud, et on tohutud lahknevused praeguse seadusandluse tõlgendamisel ja komisjonil on õigus, kui nad ütlevad, et me peame kasutama uurimiskomisjoni tulemusi, tagamaks, et tuleviku seadused ei teeks samu vigu, et neil ei oleks samu võimalusi äh, mitmeti tõlgendatavuseks, see õigus peab saama väga selge ja tahaksin äh, saata sõnumi kõikidele oma kolleegidele, me peame koostööd tegema, me ei tohiks äh, kasutada äh, seda poliitilisteks teki enda poole tõmbamiseks, sest me peame võitlema kodanike tervise eest kogu Euroopa Liidus. palun, härra Temesmaker. ma toetan seda vaheraportit, selle komisjoni aseesimehena ja kuigi lõppjäreldusteks on aeg varane, saame teatud olulisi märkusi juba teha. meil on autod, mis on küll puhtad laboritingimustes, aga mitte teedel, ehk siis eesmärk on saavutamata väga paljude inimeste jaoks ja põhjus, miks kiiremat ja tõhusamat reageeringut ei järgnenud, tagamaks, et reegleid äh, rakendatakse ja inimeste tervis oleks kaitstud, on muuhulgas sellepärast, et äh, on lünk selle vahel, mis on tehniliselt võimalik ja seda, mida soovitakse. tehnoloogia tagamaks, et äh, heitmete piirmäärades peetakse kinni, on olemas, ilma et see mõjutaks ka CO2 heitmeid, õigus äh, keelab sellised katkestusseadmed, aga mitte kõik lüngad ei ole Mm, veekindlad, mõnikord äh, on küsimus selles, äh, milline on temperatuur, äh, mis on lubatud teatud temperatuuride juures, me peame töötama selle nimel, et tarbijate õigused ja tervis oleks kaitstud, me peame keskenduma prioriteetidele, tegeliku olukorra väljaselgitamine, parimate praktikate kasutamine ja nii edasi. härra Torvalds, palun kaks minutit uh,. Thank you aitäh, härra president. aitäh, volinik Benkovska. räägin oma emakeeles edasi. me oleme huvitavas, aga ka pisut äh, kahetsusväärses olukorras Ameerika Ühendriikidel on selged reeglid, nende kodanikud ja tarbijad on saanud hüvitisi sest äh, nad on selgelt näidanud, et Volkswagen on kasutatud, äh, kasutanud neid katkestusseadmeid. Euroopas on olukord teistsugune ja see paneb mind äh, muretsema. meil ei ole mitte ainult need katkestusseadmed, vaid ka turu manipuleerimine ja mm, uurimiskomisjonil ei ole vajalikku infot ja see näitab, et äh, mitte ainult Volkswagen ei ole siin süüdlane, vaid äh, on ka teisi. kodanike ja tarbijate jaoks on äärmiselt oluline, et äh, me suudaksime väga selgelt näidata, et komisjon ja komisjoni liikmed ei ole siin niisama istunud ja kui me seda ei suuda näidata, siis komisjon jääb süüdi selles, et äh, kodanikud ei saa hüvitisi kahju eest, mida nad on kannatanud, äh, äh, sellepärast et siin on keskkonnavaenulik tehnoloogia ja nii edasi. ma soovitaksin, et komisjon suhtuks väga tõsiselt sellesse küsimusse ja annaks meile vajalikku infot, et me saaksime tarbijate kaitseks välja astuda. küll on, on üks minut üks kõige olulisemaid olulisematest küsimustest sel sügisel on äh, liiklusemissioonide vähendamine. komisjon äh, unistab äh, heitmevabast liiklusest, aga kui ollakse väga ahned, siis ei meeldi tulemused kellelegi, meil on nelisada tuhat äh, enneaegset surma Euroopas, äh, mis tulenevad äh, liikluse heitmetest, see ei ole mingi väga väheoluline küsimus. teine oluline skandaal on tarbijate usalduse taastamise küsimus. meil on kõigil võimalus siin näidata, Euroopa autotööstus peab võtma vastutuse ja meie parlamendi, komisjoni ja nõukogul on vaja teha koostööd äh, selleks, et äh, tagada võimalikult äh, ranged regulatsioonid ja pettuste vältimine. me ei pea mitte uurima, välja selgitama süüdlast, vaid muutma sel, kogu see ahel õiguskindlaks, et midagi taolist ei saaks tulevikus toimuda. praegu un minuto anche per lei. palun nüüd üks minut, järgmine kõneleja Today, uh, you... aitäh, volinik, et tulite siia täna. kui me vaatame seda, mida me oleme aasta jooksul teada saanud, siis väga oluline on see, et kõik tehnilised eksperdid ütlevad, et ei ole ühtegi tehnilist põhjust mi-, mingeid äh, alandustehnoloogiaid välja lülitada, seda ei ole tegelikult vaja selleks, et äh, siin midagi kaitsta, sellegipoolest me teame, et kõik autotootjad kasutavad äh, tarkvara nende seadmete, tehnoloogiate väljalülitamiseks, ainult Volkswagen on äh, saanud kar-, äh, karistuse katkestusseadmete kasutamisest, aga Fiat kasutab äh, ja tehnoloogiat, mis lülitub välja kahekümne kahe minuti järel või teatud temperatuuri saavutamisel, teised autotootjad, teised autotootjad ei ole süüdistuste rahe all selliste seadmete kasutamise osas, komisjon peab kiirelt reageerima ja veelgi olulisem, et autod, mis endiselt meie teid ja keskkonda saastavad, millal need tagasi kutsutakse Euroopa üleselt, et need saastavad autod eemaldataks meie liiklusest? kolleeg Helmer, palun poolteist minutit. Uh, härra president, ma peaksin esmalt tunnustust avaldama kolleegidele, sellepärast et arutelu on oluliselt huvitavam kui see raport vahearuanne, mis tuli komisjonilt. väga kummaline aruanne, sellepärast et peaasjalikult ei ole seal mingit sisu. siin on äh, väga pikad äh, lõiked, esimeses näiteks kutsutab, äh, kutsub komisjoni ennast üles omaenda mandaati täitma, mis on kergelt kordav. samuti kutsutakse komisjoni üles suuremale koostööle, küll aga üks sõna siin raportis mind häirib lõikes neli nõutakse, et valitsused, parlamendid ning pädevad asutused liikmesriikidest võtaksid meetmeid. aga selle parlamendi ega tema ajutise komisjoni asi ei ole nõuda, et suveräänsed valitsused üldse mingeid meetmeid võtaksid. kui komisjon oleks pigem eh, soovitanud kui nõudnud, siis me oleksime saanud toetada seda raportit, aga praegusel kujul kahjuks mitte palun, härra Šark. kolleeg, je head kolleegid, tahaksin tervitada meie komisjoni tööd, kus väga üksasjalik, üksikasjalikult tuuakse välja meie tööstuse institutsioonide puudujäägid selles osas, mis puudutab saasteainete heitmeid. meie töö tehnilistes küsimustes ei tohi olla eiratud, tegemist on äh, Volkswageni puhul, aga ka majandussõjaga äh, USA ning EL-i vahel. Äh, me peame mõistma, mida tähendab aga selline suur puudujääk me teame ka, et äh, lämmastikuheitmed äh, on väga suured, meil on aga ka väga head lämmastikmootorid, äh, vabandust, diiselmootorid, millega tuleks arvestada. nii et ma loodan väga, et meie raporti sisu ei saaks olema mitte ainult tehniline, vaid ka ofensiivsem ja poliitiline. suur aitäh, härra Pelet, palun kaks minutit. voorzitter, goedemorgen, commissaris, kolleegid suur aitäh, härra president ja tere kõigile, tere ka volinikule. uurimiskomisjon jõudnud oma töös poole peale, vahearuanne annab ülevaate sellest, mis on toimunud siis heitmete mõõtmisel nende pedu äh, rakendustega veel eilegi räägiti sellest, et mitte keegi, mitte ükski instants, isegi mitte parlament tegelikult õigel ajal ei saanud aru, mis toimus. me oleksime pidanud olema palju tähelepanelikumad nende programmide äh, osas. mõned hetked tagasi tuletati meelde, et liikmesriikide ametid samuti ei suutnud oma kontrollimissiooni täita, sellepärast et just liikmesriikide ametid peavad tagama Euroopa õigusest kinnipidamise. seega kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki äh, peavad küll seadused heaks kiitma, kuid peavad ka nendest kinnipidamise tagama. liikmesriigid oleksid pidanud sisse viima karmimaid kontrolle selleks, et seadusest kinnipidamine aset leiaks ja me peame samuti tagama võrdsed tingimused kõikidele, kõikidele tootjatele kogu Euroopas. Euroopas on kõige uuenduslikumad sõidukid, me peame endiselt olema pioneerideks ja, ja esirinnas olema eh, ning kaitsma oma tööstust kaheksakümmend milligrammi on miski, millest ka tootjad peavad kinni pidama, ma usun, et meie seadusandlus on hea, toetab keskkonda, rahvatervist ja ma usun, et Euroopa äh, peab ka äh, tulevikus olema esirinnas neis valdkondades. töösturid äh, siin kõik petsid meid, igalühel on oma vastutus, kuid me peame tagama selle, et suudetaks tagasi tuua usaldus äh, Äh, täita meie ambitsioone ning tagada täielik läbipaistvus. sinine kaart, äh, palun, Franz Schuli. jah, aitäh, hea kolleeg. Äh, tervitan teie kõnet ja tahaksin tuua välja selle, et uurimiskomisjon on väga suurt rõhku pannud läbipaistvusele, aga kuidas te arvate, kuidas see uurimiskomisjon saaks kaasa aidata usalduse, tarbijate usalduse loomisele ja kuidas ta saaks tagada seda, et taolisi asju enam ei juhtuks? Äh, suur aitäh teile küsimuse eest. mina usun, et äh, seda saame teha, kui toome välja kogu olemasoleva teabe, kõik salajased dokumendid, kõik, kõik tuleb, peab välja toodama. täielik läbipaistvus tuleb tagada, esiteks ja teiseks tuleb tagada seda, et seadusandlikud ettepanekud erinevates valdkondades, ERAD ja ka mujal, nendega tuleb edasi liikuda võimalikult kiiresti selleks, et õigusloomeliselt oleks meil olemas kindlad alused. suur aitäh. Revolta on Bonne Foi suur aitäh, väga keerukas on äh, seadust luua, võttes arvesse, milline on sõidukite äh, ja nende tootjate käitumine, kuidas tagada hea tervis, head äh, tingimused nii maanteedel kui ka mujal, kuidas tagada seda, et heitmeid mõõdetakse mitte laborites, vaid maanteedel. kümme aastat läks selleks, et reaaltingimustes viidaks läbi testid veelgi keerukam on aga jõuda selleni, et peetaks kinni, kontrollitakse ja karistatakse Euroopa seadusest mitte kinnipidamist. praegu on olukord täiesti mõistetamatu kodanike jaoks, kes ometigi peavad seadust järgima. kahjuks kontrolliahel ja karistusahel, kui me räägime rahvatervisest, ei toimi. Euroopa ja tema institutsioonide maine on halb, ma olen aga sügavalt veendunud eurooplane, leian, et me peame poliitiliselt edasi liikuma ning sellest tulenevalt on meie kohustus äh, teha omad järeldused skandaalist, mida oleksime saanud vältida siinsamas, kui kõik osapooled oleksid äh, seadusest, äh, ainult seadusest, aga kogu seadusest kinni pidanud. peaksin meelde tuletama ka selle komisjoni olemasoleku põhjuse ehk siis üldhuvikaitse siin ei ole küsimuses all see, et me peaksime häbistama tööstust või kuidagi eh, majandust seadma kõrgemale kõigest muust. ei, me peame tagama tarbijate ning kodanike usalduse. Eh, küsimuse all on see, et meil on vaja puhtamat eh, keskkonda, head rahvatervist, tagada töökohad. mängus on ka jätkusuutlik areng, millest on kõigil abi see, Äh, on ka minu missiooniks variraportöörina sotsialistide demokraatide nimel ning see mm, äh, motiveerib mind ka jätkama Euroopa saadikuna. Dalton, palun üks minut uh,. möödunud on aasta sellest, kui me saime teada, et eh, Volkswagen on eh, autoostjaid petnud eh, ja kuidas nad on seda saanud teha, ilma et regulatiivne uh, sektor on seda märga, ei ole seda märganud, mitte ainult siin Euroopas, vaid ka mujal. kuidas on, on võimalik selline pettus olnud, meie peame sellise pettuse muutma võimatuks ja seda võimalikult kiiresti. meil on nüüd uus testimisreeglistik juba paigas, see on üks osa sellest vastusest ja meil on komisjon komisjoni poolsed ettepanekud ka, see on teine oluline aspekt ja me peame selle kõigega võimalikult kiiresti tegutsema. Ähm, ja see uurimiskomisjon tuleb järgmisel aastal alles meieni konkreetsete ettepanekutega, aga me peame tegutsema juba kohe. Äh, meil on vaja seda, et see vastuvõetud süsteem oleks riikides jõustatud, seda ütles volinik eile ka ise. kogu maailma petis Volkswagen ja mitte ainult meid, meil on vaja äh, Äh, turujärelevalvet äh, nii riiklikul tasandil kui Euroopa Liidu tasandil. meil on vaja tõesti toimivat äh, süsteemi, me suudame seda saavutada selleks, et kaitsta nii rahvatervist kui keskkonda, aga me peame seda tegema kohe, viivitusteks ei ole aega, aitäh. järgmisena kolleeg Faria, kaks minutit, palun. aitäh, härra esimees kallid kolleegid, lugupeetud volinik meil on õhusaastega suured probleemid, eriti just linnades ja seda just äh, linnatranspordi pärast. Euroopa kodanikud peavad äh, õhusaaste tagajärgede all te äh, kannatama, tegemist on suure ohuga rahva tervise jaoks. üle seitsmekümne tuhande inimese surevad Euroopa Liidus igal aastal lämmastikoksiidi Eh, saaste pärast õhus ja diiselmootorid on eh, linna keskkonnas eh, õhusaaste üheks kõige suuremaks allikaks. nii et meil on õhusaastega probleeme kogu Euroopa Liidus ja just sellepärast peab Euroopa Komisjon midagi ette võtma. aga siiamaani ei ole kahjuks sammud olnud edukad et äh, kodanikud leiavad, et majanduse konkurentsivõime on tähtsam kui äh, nende tervis ja tundub, et autotööstus on ka siin väga palju ajupesu teinud. me peame õhusaaste vastu võitlema, õhu puhtamaks tegema, kuid kuidas? tehnilise innovatsiooni kaudu me peame tõesti vastama inimeste ootustele puhtama õhu järele ja meil on vaja kestlikke lahendusi linnatranspordis, me peaksime mõtlema elektriajamiga autode peale, see on odavam ja puhtavam lahendus ja tõesti on suisa häbiväärne, et me siiamaani ei ole olnud võimelised neid diislipettusi paljastama meil on vaja meetmeid, mis kaitseksid tarbijate huvisid. Euroopa Komisjon peab äh, kõik selle protsessi erinevad nüansid välja tooma, peab tegema ja peab samamoodi tegema koostööd meiega niimoodi on meil võimalik äh, tõesti saavutada kontroll Euroopa Liidu õigusloome rakendamise üle, sest see Euroopa, mida me praegu näeme, ei ole see Euroopa, mida me tahame. aitäh, järgmisena kolleeg Konetška, üks minut, palun. aitäh, härra president, kallid kolleegid. jah, härra minister, seerias öeldi, et kui te ei taha, et tõsi tuleks päevavalgele, siis tuleb uurimiskomisjon luua ja mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament kasutas võimalust luua uurimiskomisjon, kuid äh, me peame nüüd võitlema siin Euroopa Komisjoniga, mis ei taha teha koostööd, samamoodi kuuleme autotööstuselt äh, erinevaid vabandusi. nüüd uurimiskomisjon tahab tegelikult välja tuua seda, mida me tegelikult juba ammu teame. skandaal on kõigile teada, kuid millegipärast kõik üritasid seda ka kuidagi kalevi alla peita me peame äh, tõesti päevavalgele tooma need, kes vastutavad selle skandaali eest ja kes on käitunud väga arrogantselt. meil on vaja tõsi päevavalgele tuua. ja suur tänu ka uurimiskomisjoni juhile, kes on tõesti teinud koostööd ja näidanud, et tegelikult selle skandaali juurteni on meil võimalik jõuda. aitäh, järgmisena kolleeg Telli, palun üks minut. suur tänu Volkswageni skandaal lahvatas juba aasta tagasi, see puudutas kogu maailma autotööstust peale seda, kui äh, heitkoguste testide pettused paljastati, aga me ei ole mitte midagi teinud, ei ole komisjon midagi ette võtnud, ei riik, liikmesriigid midagi ette võtnud. Äh, kuidas äh, kaitsta neid heitkoguste norme selleks, et või täita neid norme, et äh, kaitsta meie äh, tervist. Äh, meie laseme endal naa üle kõrvade tõmmata, ameeriklased saavad kompensatsiooni. Te peate, te olete tüübi kinnituse tõttu ähm, rikkumismenetluse riik, liikmesriikide vastu ähm, avaldama äh, ja tuleb teha nii, et rohkem ei oleks mitte kunagi diiselgate'i, et oleks korralik tüübikinnitus, ähm, et oleks sõltumatu äh, vastavate protseduuridega tegelev amet Euroopa Liidus, et äh, oleks võimalik uurida ka pettuse kahtlusi. tänan. Lei härra Schulze proua volinik, lugupeetud daamid ja härrad, uurimiskomisjon alustas oma tööd märtsikuus, me kuulasime ära tehnilised eksperdid, vabaühenduste esindajad, autotööstuse esindajad ja ka varasemaid volinikke. ja suur tänu kõigile, kes lubasid kiiresti ka kohale tulla, tegelikult ainult üks äh, kutsutu on siiamaani jätnud tulemata nüüd tulemused, kõigepealt tuleks kõigepealt teha vahet illegaalsete katkestusseadete ja diiselautode suurenenud äh, heitmete vahel. illegaalsed katkestusseaded, nagu te ütlesite, on tõesti illegaalsed ja mm, see on karistatav ja seadusega on see ka paika pandud. siin tuleks küsida, kas peab ainult Volkswagenit süüdistama kui näiteks vaadata, mida on teinud Itaalia ettevõte Fiat, kui lugeda ajalehtedest, mida seal kirjutatakse, siis tuleb selgelt välja öelda, et ka Itaalia ametivõimud peaksid asuma kontrollima. nüüd äh, need äh, mõõt-, uued mõõtmeseaded äh, ja äh, katkestusseaded, äh, ei, nendest ei ole mitte mingit kasu, labori mõõtmitest ei ole, mõõtmistest ei ole mitte mingit kasu, siin on Euroopa Komisjon õige kursi valinud ja volinik Tajani aitas äh, siin väga palju kaasa. siis äh, äh, nüüd see uute osade kaitse sisseviimine see oli ka väga mõistlik lahendus, tõesti tundub, et äh, teatud tootjad läksid siin liiga kaugele, aga mina insenerina ütlen teile, et meil on vaja hoolitseda katkestusseadmete eest, mis on legaalsed, sellepärast et väga kõrgetel ja madalatel temperatuuridel või ka teatud teistes tingimustes peab olema võimalik ka tehnikat kaitsta siis tahaksin teha veel ühe märkuse üleüldse uurimiskomisjoni kohta mul on jäänud mulje, et uurimiskomisjoni liikmed osalevad siin vandenõus komisjoni autotööstuste vastu ja tahavad näidata, et et nad siin võitlevad rahva vastu, aga tegelikult see nii ei ole ja uurimiskomisjon on seda väga hästi juba näidanud. aitäh, järgmisena kolleeg Paulucci, palun üks minut. Signor Presidente, i lavori della commissione d'indagine hanno fatto venire alla luce in modo chiaro jah, uurimiskomisjoni tulemused näitasid, et äh, Volkswageni skandaal on kõigest jäämäe tipp jah, tõesti, igal pool kasutatakse erinevaid petuskeeme, aga see asi läheb veel tegelikult pikalt edasi, kahe tuhande seitsmendast ja tegelikult ametlikult juba aastast kaks tuhat üksteist on teada, et äh, autod tänavatel, nende heitmete määr on tegelikult seitse-kaheksa korda suurem kui see, mis, äh, mida öeldakse, kui neid müüakse, sest tegemist on laboritingimustes tehtud mõõtmistega ja tegemist on suure kahjuga ka keskkonnale. see pettus on tegelikult veelgi hullem just sellepärast, et meil on olemas tehnika, kuidas lämmastikoksiidide heitmeid vähendada, nii et tegelikult me peame äh, tegelike heitmete mõõtmisega kaugemale minema, peame mõõtmistehnikaid äh, äh, karmimaks muuta, me peame liikmesriike kaitsma, mitte ainult neid, vaid ka kodanikke. aitäh, järgmisena kolleeg Zlotovski, palun üks minut. suur tänu. see skandaal mille tõttu äh, loodi meil uurimiskomisjon, tegi väga palju paha meie kodanikele ja äh, muidugi kahjustas ka Euroopa Liidu institutsioonide kuvandit kodanike silmis. tegemist on ju ka tarbijakaitsega. nüüd on huvitav, mis meile toob tulevik, mis toob tulevik Euroopa majandusele ja äh, turgudele erinevates riikides vaatamata kõikidele kuulamistele, mis on ära peetud, on väga raske defineerida või kindlaks määrata, kas tõesti Volkswagen äh, pani pettuse toime meelega või lihtsalt kogemata, kasutades erinevaid testimismehhanisme. EMIS komisjoni töö äh, viimane etapp peaks andma vastuse selle kohta, keda vastutusele võtta, igal juhul tuleb vältida meie autotööstuse allakäiku Euroopas, tänan. kolleeg Lopez Bermejo, palun. aitäh, härra esimees ma arvan, et me hoiame siin ennast liiga tagasi, kui me äh, räägime siin äh, diiselautode kasutamise vähendamisest. me teame, et äh, katkestusseadmetega manipuleeriti mõõtmistulemusi ja et tegelikud ja manipuleerid-, tegelike manipuleeritud mõõtmiste vahe oli kõigile ammu teada komisjon ja autotööstus äh, annavad väga vastuolulisi andmeid, andmeid ja siin on tegelikult tõesti äh, väga erinevad äh, argumendid välja toodud. me peame nüüd mõtlema uute tehniliste lahenduste peale, see tähendab ka seda, et praegusel hetkel kontsernid üritavad seadusloomet enda poole pöörata, tegemist on jäämäe tipuga, on ainult paar oligopoli, kes tegelikult kirjutavad ette seadusi ja kasum on palju tähtsam kui Euroopa kodanike elu. Euroopas on sadu tuhandeid surmajuhtumeid igal aastal just lämmastikoksiidide heitmete pärast ja just sellepärast on see raport nii tähtis. aitäh, järgmisena kolleeg Reeda, palun yeah.. We... aitäh nüüd äh, vahearuande puhul oleme me näinud, et äh, komisjon ei, äh, on, on esitanud valeandmeid, pole esitanud kõiki dokumente ning äh, raisatakse aega nii Euroopa Kohtu kui Euroopa Komisjoni poolt. ning sellele on selgitused täiesti naeruväärsed, näiteks et liiga palju dokumente oli või et need dokumendid ei olnud olulised Äh, alles siin öeldi komisjoni poolt, et äh, süüdistatakse liikmesriike info varjamises, aga nüüd, armas volinik, palun edastage meile kogu informatsioon ja tehke seda kohe. me peame tugevdama Euroopa äh, Parlamendi uurimispädevust, seda rõhutasid ka komisjoni eksperdid. seega täitkem ka öö, Verhoigeni klauslit kodukorra reeglist sada üheksakümmend kaheksa, et meil on õigus kutsuda enda juurde tunnistajaid. suur tänu, kolleeg Stefani. aitäh, daamid ja härrad. see uurimiskomisjon loodi kahel põhjusel. kõigepealt, et välja selgitada põhjused, miks suured ettevõtted said pikema perioodi jooksul kõrvale hiilida Euroopa õigustikust ning teine põhjus, miks loodi uurimiskomisjon, oli selleks, et taastada usaldus meie tarbijate öö, puhul meie toodete vastu. me peame määrustikku selles valdkonnas muutma selgemaks ning rohkem reaalsust arvesse võtvamaks. ma arvan, et me oleme aruteludes komisjoniga ikkagi edasi jõudnud. me oleme kokku nõus, et tegelikult tuleb heitgaase peab olema võimalik mõõta reaalses elus, liikluses ning et kõik peavad täitma ka reegleid. samas see prots-, protsess on päris pikk ning üsna keerukas. siin on veel üks aspekt, mis on lahendamata. tuhandeid tarbijaid peteti USA-s peab ettevõte tarbijatele maksma tuhandeid dollareid, aga Euroopas ta keeldub seda tegemast. me peame taastama kodanike usalduse ning andma endast parima, et ka eurooplasi, eurooplastele kompenseeritakse see kahju õiglaselt me ei soovi karistada autotööstust, me soovime õhutada neid kasutama uusi tehnoloogiaid. aga Euroopa Liit peab looma nendele ettevõtetele ka võrdsed võimalused ning kõik me peame ju täitma reegleid. härra Ertug, üks minut. Grazie, presidente. Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid viimased nädalad näitasid väga hästi, et see uurimiskomisjon on väga tähtis. praegustest kuulamistest võib teha järgmised järeldused. Euroopa Komisjon ei vasta meie küsimustele või keerutab. Euroopa Komisjon ei tea täpselt, millise õigusloome ta on välja töötanud või ei taha seda tunda või ta ei tea, millised on tema pädevused või ei taha endale lihtsalt ka tunnistada, millised on tema pädevused selles valdkonnas. ja eriti torkab ka silma see, kuidas liikmesriigid seda õigusloomet rakendavad või siis ka ei rakenda ma küsin endale, et kuidas on võimalik olla, et äh, kui me räägime siin teatud jahutusseadmetest autode puhul, siis kohe alustatakse rikkumismenetlus teatud liikmesriikide vastu ja siis sellise tähtsa küsimuse puhul nagu tüübikinnituse direktiiv eh, on meil kakskümmend kolm liikmesriiki, mis pole veel mitte midagi rakendamiseks ette võtnud, nii et tõesti liikmesriigid vastutavad, aga ka Euroopa Komisjon vastutab, sest ta pole mitte midagi ette võtnud. aitäh, järgmisena kolleeg Kööling, palun üks minut Um... aitäh, tahaksin tänada selle vahearuande raportööre. ega siin väga palju infot ei ole, aga näidatakse vähemalt, mis suunas me liigume. minu arvates on siin kaks selget suunda. mina olin õhukvaliteedi raportöör ning probleemid tekkisid mul siis, et kui ma umbes kolm aastat tagasi protsessi alguses öö, äh, tehti mul ette, tegin ma ettekande Envi peadirektoraadi poolt, mis näitas selgelt, et nad teadsid täpselt, millised probleemid on. pärast seda teadsin minagi ning olin veendunud, et me peaksime kõik põhjused välja selgitama antud uurimiskomisjoni puhul on meil tegemist poliitilise ja tehnilise poolega minu arvates peame me tagama, et me protsessi lõpus teame, et millised olid põhjused, miks komisjoni erinevad üksused, mis pidid koostööd tegema ko-, kodanike huve silmas pidades, seda ei teinud, ei võtnud tõsiselt oma ülesandeid, me peame paika panema ka süsteemi, tagamaks, et midagi sellist rohkem enam ei juhtu. aitäh, kolleeg Niedermeier, kaks minutit Uh, suur tänu. armsad kolleegid, viimase aasta jooksul oleme me õppinud nii mõndagi, mitte Volkswageni kohta, vaid peamiselt selle kohta, äh, kuidas on toiminud Euroopa õigustik, äh, millised on suhted liikmesriikide ja liidu vahel see oli väga kurb ja ärritav protsess, aga nüüd me saame muuta olukorda ja muuta seda paremaks ma ei karda seda, et, et see on tööstuse jaoks liiga kallis või et nad ei suudaks seda teha, neil on vaja lihtsalt selgeid reegleid. ma ei arva, et näpuga näitamine äh, peaks olema meie ülesannete osaks. me peame pigem parandama süsteemi tulevikku silmas pidades ning alustama peame me sellest, et me mõistame alusfakte. üritan mõned nendest välja tuua. esiteks, ma usun, et ainult autod, mis järgivad reegleid on sellised, mida võib turule tuua. Mm, sellekohased reegleid on, reeglid on selged ja ainult nii saame me vältida ähm, liigseid terviseriske. see on võimalik isegi praeguse tehnoloogiaga, isegi praegused autod suudavad olla puhtad. raske on öelda, milline on olukord tulevikus, sest äh, tehnoloogia areneb nii kiires, kiiresti samuti peame me sisse tooma paremad laboratoorsed testid, sellega te juba tegeleme, me peame tagama, et igasugused muutused autodes ennem testide läbiviimist oleks keelatud. samuti juhuslikud, äh, juhuslikute äh, testide võtmine peaks olema äh, kohustuslik tulevikus ning need testid ja analüüsid peavad olema sõltumatud ning loodetavasti see uus süsteem saab olema parem meie kõigi jaoks, seda, selle nimel peame me pingutama. suur tänu, nüüd kolleeg Chardan Moose. skandalen om snydesoftware i millioner av biler. suur tänu. turumehhanismid ei puuduta mitte ainult turgu Eh, puudutavad inimeste igapäevaelu. väga pikka aega oleme kannatanud eh, eh, mitmesuguste heitkoguste tõttu, mis on atmosfääri sattunud, lämmastiku heitkoguste tõttu, lämmastikuoksiidi tõttu, mis on põhjustanud sadu enneaegseid surmi. inimesed hukkuvad, keskkond kannatab, see on tõeline skandaal. meie komisjon peab uurima, miks oleme jõudnud sellisesse olukorda, miks ei avastatud äh, selliseid skandaalseid pettusi varem. Äh, kardan, et oli tegemist süsteemiga, mis oli vigane ja mitte keegi ei taha enam äh, vastutust endale võtta. pall visatakse ühest väravast teise automa-, äh, autotööstusel on probleeme, aga meie kontrollisüsteemid peavad olema palju selgemad, palju tõhusamad, ei, ei tohi nii, et ähm, vastutusest hiilitakse kõrvale, luues uusi süsteeme, nii kannatavad nii kodanikud kui loodus. suur tänu, järgmiseks härra Tošenovski, üks minut. suur tänu emiskomisjoni töö äh, annab väga hea ülevaate sellest, äh, millised on sisepõlemismootorid, eriti diiselmootorite äh, süsteemid, me oleme väga palju teada saanud autoehituse tehniliste aspektide kohta, aga ka õigusloome kohta ma olen aru saanud, et autotööstusele on CO kahe heitmete vähendamiseks avaldatud suurt survet, aga ehm, kuna protseduurid on väga keerulised, on autotööstus hakanud petuskeeme välja töötama ja ma kardan, et eh, et eh, et see on väga tõsine, EMIS komisjoni töö peab annab me, andma meile ülevaate, mis on läinud valesti, kuidas selliseid juhtumeid vältida tulevikus, tähtis on tehniline kontroll, mida tuleb ühtlustada, samuti tüübikinnitus, tänan. härra Kambus, palun, üks minut. suur tänu president, volinik, kolmeteistkümnendal juulil võtsime me õiguskomisjoni eelaruande ühehäälselt vastu. me olime USA eeskujul talitanud pärast seda, kui lahvatas skandaal, loodi emiskomisjon, uurimiskomisjon ja meil on kindel mandaat, seetõttu peame koostama raporti, raport tuleb heaks kiita. loodame, et see aitab meil süvitsi mõista tekkinud probleeme seda kõike on väga keeruline teha, uskuge mind, Euroopa Parlamendi liikmed tööstuse komisjonis, keskkonnakomisjonis mõistavad väga hästi, et me peame võitlema eh, erinevate huvide eest ja huvide eest, mis sageli on vastu, vastukäivad teineteisele. seetõttu on vaja sellist Euroopa strateegiat, mis ei kaitse mitte ainult tööstust, vaid ka eh, kodanike tervist ja keskkonda, samas edendades tööstust ja innovatsiooni Äh, oleme nüüd aru saanud, et äh, meil on nii palju õigusakte vastu võetud, aga eelmise äh, parlamendi koosseisu ajal tekkis lausa selline õiguslik udu ja oli raske aru saada, mida oli, oli rakendatud ellu, mida mitte. me puutusime kokku sellega, et inimesed ei tahtnud tunnistusi andma tulla tähtis on kaasata kõik pädevad asutused, liikmesriigid, et nad austaksid meie uurimiskomisjoni põhimõtteid, teeksid koostööd äh, avatult ja et ei tekiks selliseid olukordi tulevikus, kus õigusaktid on olemas, aga nendest hiilitakse mööda. meie kodanike töökohtade nimel, meie kodanike tervise nimel peame me äh, uurimise lõpule viima ja me peame ju tagama ka eh, sellise se majandussektori elujõulisuse, kus töötab üle üheksasaja tuhande inimese. järgmiseks proua Dali. suur tänu. igal aastal tuhanded eurooplased, tuhanded lapsed haigestuvad eh, sellepärast, et meie linnades on liig kõrge reostustase me ei ole siin midagi uut avastanud, meil peaksid olema selged õigusaktid, mis keelavad niisuguse olukorra ära, aga midagi ei ole muutunud. tegemist ei ole ainult ühe äh, autotootjaga, äh, meil on äh, mitmeid autotootjaid, kelle toodang tekitab reostust, mis on kümme korda lubatust kõrgem me ei saa rahul olla olukorraga, kus liikmesriigid ei võst-, võta vastutusele neid autotootjaid, kes reegleid ei täida. me ei saa rahul olla olukorraga, kus autotootjad on nii enesekindlad, et ne-, mõeldes, et riigid kaitsevadki neid. mitte keegi ei tohi reeglitest mööda hiilida, sellepärast tuleb jätkata uurimist, järeldused teha, et selline olukord enam ei tekiks suur aitäh, härra Van Dalen, palun, üks minut. aitäh, härra esimees uurimiskomisjoni lähenemine oli hea ja meil on vaja kiiresti võimalik saada rohkem informatsiooni kõikidele osapooltele. mulle tundub, et need üksmeeled siin tagaridades kaovad siis, kui me peame hakkama järeldusi tegema ja konkreetseid meetmeid välja töötama näiteks kuidas tuleb hoolitseda selle eest, et ametivõimud ja autotööstus koostööd teevad ja kuidas kaasata sinna kõik need tuhanded autode kasutajad, kuidas saada puhtamat õhku? ma arvan, et siin on ainult üks lahendus, meil tuleb võimalikult kiiresti välja töötada heitmeteta autod. puhtaid äh, keskkonnasäästlikke diiselautosid ei ole, neid ei ole ka puhtaid keskkonnasäästlikke bensiiniautosid, kas katkestusseadmega või ilma, ei ole. meil on vaja tõesti hoolitseda keskkonnasäästlike autode eest, komisjon peaks tegelega, tegelema sellega, et meil oleks võimalikult palju autosid, mis heitmeid ei tooda. Mr President, Commissioner. kolleeg äh, Rasati, härra president, kõigepealt suur tänu raportöörile tehtud töö eest, tegemist on suurepärase kokkuvõttega kuuekuusest tööst uurimiskomisjonis, kuid me ei ole oma mandaati veel lõpule viinud, meil on väga palju vaja ära teha, meil on palju kõhklusi ja ka palju vastamata küsimusi. meie siin kojas kõik soovime näha lõplikke järeldusi ja seda on võimalik teha ainult tihedas koostöös Euroopa Komisjoniga. kohtumistel paljud süüdistasid Euroopa Komisjoni selle eest, et ta ei olnud võimeline reformima heitmete testimise süsteemi, täpselt samamoodi nagu ka kinni, tüübi kinnituste andmise süsteemi. mitte Euroopa Komisjon ei jäänud hiljaks äh, millegi ettevõtmisega, vaid peale sellega Euroopa Parlament kaotas väga palju aega, kuna ta ei suutnud tegelikes sõidutingimistes mõõdetud heitmete seadusandlust õigel ajal välja töötada. peale selle tuleb liikmesriikidel katkestusseadmed ära kaotada. just seetõttu kodanikud ei usalda enam autotööstust ja tarbijad kannatavad suurema õhusaaste all. me ootame Euroopa Komisjonilt, et ta hoolitseb selle eest, et Volkswageni grupp maksab hüvitist kõikidele kodanikele, kes sellest skandaalist on puudutatud ja me ootame, et liikmesriigid võimalikult kiiresti kõik erinevad petusüsteemid muudavad karistatavaks nüüd me peaksime keskenduma õigusloomelisele tööle ja nüüd äh, lõpule viima kolmanda ja neljanda tegelikes sõidutingimustes mõõdetud heitmete paketid meil on nüüd veel pool aastat, et raport välja töötada ja niimoodi autotööstusele suunatud õigusloomelist raamistikku parandada. me peame hoolitsema selle eest, et selliseid administratiivseid möödalaskmisi enam ei juhtu meie no, siin Euroopa Parlamendis peame Euroopa kodanikke ja tarbijaid kaitsma just pettuste eest. aitäh, järgmisena kolleeg Sorinio, palun üks minut. Carlos, palun. aitäh, härra president, lugupeetud volinik. eurooplaste huvisid esindame meie ja liikumine on nende huvide hulgas väga tähtis, aga samamoodi ka elukvaliteet ja siin meil on tõesti väga palju erinevaid uusi võimalusi me oleme näinud juba palju positiivseid tegureid, aga nüüd peame me lihtsalt olema natukene julgemad. me peame paremini kontrollima, me peame öö, äh, oma suhteid tarbijatega usaldusväärsemaks muutma ja see tähendab seda, et äh, ka uute uuringute puhul heitmete kohta peame me tunnistama, et meil on juba uut ja paremat tehnoloogiat ja see tehnoloogia areneb nii kiiresti edasi, et tänane tehnoloogia on homme juba vananenud. me tõesti peame siin panustama tehnoloogilisele hüppele, see on hea, seda meilt oodatakse, aga sellest ei piisa me peame samamoodi juba rohujuure tasandil selle petukultuuri vastu võitlema ja Euroopa Komisjon peab siin ka nüüd tõesti hakkama rääkima asjadest nii, nagu nad on. aitäh ja nüüd läheme üheminutiliste sõnavõtete juurde, kõigepealt saab sõna äh, ähm, kolleeg Krapini ja teil on kõigil üks minut. aitäh, härra president, lugupeetud volinik ma leian, et uurimiskomisjon töötas väga hästi ja tõi tõesti siin tähtsaid küsimusi esile. siin päris mitu korda öeldi ja võrreldi Euroopat USA-ga. mina tahan teada, proua volinik, kas te ei leia, et me ei peaks nendes küsimustes võimalikult kiiresti edasi minema ja äh, samal ajal aga tuleb meil siiski ära oodata ka uurimiskomisjoni tulemused, ma leian, et me ei peaks siin ülepeakaela toimima, sest küsimus on liiga tähtis. kas te tõesti arvate, et USA on parem kui Euroopa Liit? tegelikult me ei pea isegi mitte hakkama praegu USA-d Euroopa Liiduga võrdlema. meil on reeglid, meil on siin äh, vabatahtlikult see Äh, tingimustest kinnipidamine sisse viidud, aga sellest ei piisa, me peame hoolitsema sellest, et meil oleksid lihtsamad reeglid, mis kaitseksid äh, tarbijaid, aga samal ajal ei lämmataks tööstust. mina töötasin ka varem äh, tööstusvaldkonnas ja ma tean, et väga raske on reeglitest kinni pidada, kui neid on liiga palju. muidugi me peame hoolitsema selle eest, et reeglitest peetakse kinni, aga me ei tohiks üle reguleerida ja ma arvan, et me ei tohiks siin raportis mainida mitte ainult Volkswagenit, siin on ka teisi ettevõtteid, mis on vigu teinud ja me peaksime nendest kõikidest rääkima. aitäh härra president, ütleb härra Šulin, uurimiskomisjon ähm, mängib väga tähtsat rolli selles äh, juhtumis on täiesti selge, et Euroopa Liidus turu järelevalve vähemalt autotööstuses on väga halb ja Volkswageni skandaal ei ole kohe kindlasti mitte ainus probleem ja me teame kõik, et need katkestusseadmed on autotööstuses juba aastaid keelatud. diiselautosid äh, katkestusseadmetega on meie tänavatel ja teedel ikka veel väga palju. Äh, diiselheitmete vastu võitlemine on äh, meie jaoks väga tähtsaks ülesandeks ja just sellepärast peame karmikäeliselt nendele skandaalidele reageerima. samamoodi tuleb karistada kõiki vastutavaid isikuid hoolimata katkestusseadmete keelust äh, räägitakse ikka veel liiga palju nende kasutamistest. Äh, see probleem tuleb lahendada on väga tähtis, et nii uurimiskomisjon kui ka Euroopa Komisjon äh, teeksid koostööd, aga samamoodi tuleb kaasata ka liikmesriigid selleks, et usaldust taastada. aitäh! see, härra Marias, Saksa ettevõtete konkurentsivõime põhineb põhiliselt ainult äh, illegaalsetel räpastel võtetel, nende ainsaks eesmärgiks on tarbijaid petta. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembrikuus esitasin komisjonile küsimuse, mis puudutas äh, teadustööd USA-s ja seda äh,, kuidas seal avastati Volkswageni skandaal. vastust ei ole vastuses sellele küsimusele kirjutas proua volinik, et äh, uuringuid viidi läbi USA-s ja seal tuli välja, et tegemist oli metoodilise süstemaatilise reeglite rikkumisega mitte ainult Volkswageni puhul, vaid ka teiste ettevõtete puhul ja just sellepärast peab Euroopa Komisjon võimalikult kiiresti midagi ette võtma ähm, kõikide ettevõtete vastu, mitte ainult USA-s, vaid ka Euroopas ja tõesti, ma loodan, et me lõpuks nüüd saame teada, mis täpselt toimus, sellepärast et need pettuskeemid õõnestavad meie usaldust ja me peame ka ajakavast kinni pidama. märtsikuus kaks tuhat seitseteist peavad inimesed täpselt teadma, millest me siin räägime. presidente, a estas alturas podemos decir que estamos ya ante un gran fracaso. härra president, me võime juba praegu öelda, et me oleme kollektiivselt läbi kukkunud, ütleb härra Blanco Lopez kukkusime läbi, kui võitlesime nende vastu, kes üritasid nii tarbijaid, komisjoni kui ka liikmesriike petta. pettus tuli küll välja, aga ka komisjon ei saanud oma ülesannetega hakkama, sest volinik ju ütles, et normid olid paindlikud ja just niimoodi autotootjad neid siis ka tõlgendasid. meil on vaja nüüd uusi norme selleks, et see skandaal ei korduks. ja kolmandaks kukkusid läbi ka liikmesriigid riiklikel ametivõimudel on kohustus kontrollida sellistel juhtumite, selliseid juhtumeid, kus äh, õhku saastatakse ja pannakse mängu kodanike tervis. seda nad ei teinud. midagi sarnast ei tohi enam korduda, me räägime siin äh, rahva tervisest, me räägime keskkonnast ja tegelikult ka tööstusest äh, tööstusvaldkonnast, kus luuakse töökohti. sellised pettused ei aita ka tööstusvaldkonda, sest siis hakatakse kõiki kahtlema. aitäh, Jose, ütleb härra president, järgmisena kolleeg Maisner, palun. aitäh, härra president. uurimiskomisjon kõike küll välja ei selgitanud, aga siiski tuli välja tulemusi, mis minu arvates on head ja vajalikud võtan nüüd äh, kokku oma sõnadega. Volkswagenile õnnestus kaheksakümmend milligrammi lämmastikoksiide Californias saavutada ainult äh, selle tark, petutarkvaraga, see on karistatav ja selle, see tuleb hukka mõista. aga Euroopas on piirmäär palju kõrgem ja ilmselgelt äh, kõik, kes teada tahtsid, teadsid väga hästi, et see äh, määr oli paindlik, et tuli välja kuussada milligrammi saja kaheksakümne milligrammi asemel ja see tähendab seda, et tegelikult äh, Euroopa autoomanike õigused on teised kui USA-s. jah, muidugi, me peame heitmeid vähendama, kasvuhoonegaase ja CO2 heitmeid, aga me peame hoolitsema ka sellest, et õhk on puhtam ja kahlikaineid oleks vähem. me peame raamtingimused looma nii, et autotööstustel on võimalik ka realistlikult toota nende piirmäärade raames ja teiselt poolt peame me hoolitsema tarbijakaitse eest piirmääradest ning siis me peame muidugi kontrollima, et nendest piirmääradest kinni peetakse ja muidugi peame läbi viima ka tegelikes sõidutingimustes äh, teste. härra Caputo, palun järgmisena. aitäh. me oleme siin maininud korduvalt seda, et Euroopa Liit on keskkonnareostuse vastases võitluses esirinnas, näiteks Pariisi kliimakokkuleppe puhul või näiteks äh, heitmetega kauplemise süsteemi laiendamise puhul. samas selle Dieselgate uurimise puhul, millega parlament on välja tulnud, äh, on näha, et me peame äh, selliseid uuringuid läbi viima jõulisemalt, me ei ela ju Ladina-Ameerikas, vaid Euroopas ning me, me peame välja tooma kõik igasugused äh, petmisviisid. Euroopa Liidu tulevik sõltub suuresti just selle uurimiskomisjoni töö tulemusest. härra Kuhn, suur tänu. E, ennem seda, kui meie tänavatele jõuavad heitmete vabad äh, autod, olgu nad siis näiteks vesinikukütusega sõitvad, peame me leidma tehnilised lahendused selleks, et ka CO kahe või lämmastikoksiidi piirmääradest kinni peetakse. see tähendab, et tüübikinnitus peab sõltuma sellest, et heitgaasid, heitgaasid vastavad ka euronormidele Äh, ning sellest kaheksakümnest grammist, milligrammist äh, liitri kohta äh, lämmastikusüülist Saksamaal tuleb kinni pidada. praegusel hetkel on need määrad aga palju suuremad. ning seega tuleb see, seega me peame leidma uued tehnilised lahendused, me, mis äh, muudaksid need autod äh, inimestele ohutumaks. me peame tagama, et sellised asjad enam ei juhtuks, turu järelevalve peab toimima korrektsemalt, äh, ka öö, testid uute autode puhul peavad olema tugevamad. sest vahe on ju ka öö, selles, kui kiiresti autod parasjagu sõid-, sõidavad heitmed on siis erinevad. me peame äh, seega rohkem kasutama uut tehnoloogiat, ainult siis saame me äh, saavutada oma eesmärgid. Äh, kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks peaks reaalajas heitmed olema sada kuuskümmend kaheksa milligrammi. see peaks olema meie eesmärk sest praegune süsteem on tervisele kahjulik. Abbiamo anche consentito che lei prendesse il doppio del tempo. Siamo in anticipo. me lubasime teil kaks korda kauem kõneleda, kui tavaline norm on, meil on veel aega, kas keegi soovib veel sõna? ei, sellisel juhul annan sõna volinikule. aitäh, tahaksin tänada kõiki saadikuid arvamuste vahetuse eest ja ausa arutelu eest. tõsi ta on, et meil on ühine eesmärk lahendada see heitgaaside skandaal, aga me peame tegema ka korrektsed järeldused. meie peamisteks põhimõteteks peavad olema öö, tõde ja läbipaistvus. mina teen kõik, mis on vajalik ning kasutan ära komisjoni võimu äh, aluslepingute hoidjana ja regulaatorina selleks, et taastada usaldus tööstuse vastu, aga olgem ausad, ma ei soovi siin kedagi süüdistama hakata. mina olen viimane, kes seda tegema hakkab, aga tuleb selgelt välja öelda, et ma ei ole sada protsenti kindel, et teised autotootjad on puhtad, sest äh, konkreetseid tõendeid mul ei ole. ma saadan lugematu arvu kirju liikmesriikidele, aga praegusel hetkel ei ole mul mingisugust õiguslikku pädevust. siin näiteks mainiti Euroopa Liidu autode tagasivõtmist tagasikutsumist, aga selleks on vaja õiguslikku alust. ma tunnistan, et see on väga kummaline, et mõnind-, mõningates liikmesriikides on tagasikutsumine kohustuslik, mõnedes vabatahtlik, mõnedes ei toimu seda üldse. ma usun, et liikmesriigid on hakanud mõistma, et me peame lahti saama teatud tegevusviisidest, ja, ja meil on vaja tõelist öö, informatsiooni, tehnilist informatsiooni. meil on vaja luua tõeline turuseiremehhanism, mis tagab ka tulevikus edu. meil on vaja nüüd liikmesriikidelt öö, kohustust, et me suudaksime paika panna tõesti sidusa raamistiku autode öö, tehnoloogiliseks parandamiseks ja ma kordan veel, ma ei tööta siin tööstuse vastu, otse vastupidi, mina vastutan tööstuse eest volinikuna. ning tuleb, ma äh, soovin teha kõik, mis vajalik, et äh, autotööstus tõesti õitseks. samas te peate ju mõistma, et mina pean olema karm, samamoodi peate olema karmid ka teie ma soovin seda praegust kriisi ära kasutada, loomaks paremat õigustikku, et meil oleks parem turuseiremehhanism ning et tööstus hakkaks tõesti uues äh, suunas liikuma. loodetavasti üheskoos, äh, ilma et me lõputult hakkaksime üksteist süüdistama, sest see ei vii mitte kuskile aga loodetavasti üheskoos saame me saavutada need eesmärgid, sest aeg on tõesti selleks küps. me peame seda praegust olukorda ära kasutama, parandamaks meie autotööstuse tulevikku. aitäh, proua volinik, nüüd raportöörid vastusteks. kolleeg Salva kõigepealt. aitäh, proua volinik ma tahaksin tänada kõiki kolleege nende sõnavõttude eest ning loomulikult tahaksin tänada ka kolleeg härra Brandet äh, üheskoos tehtud hea töö eest. loodetavasti saab töö olema sama hea ka raporti teises pooles. mõningad kolleegid mainisid siin ambitsioonide ja sisu puudumist. tuleb äh, rõhutada veel, et see on vahearuanne ja seetõttu ei pruugi ta sisaldada väga palju tehnilisi detaile. siin öeldi ka, et me ei peaks omavahel kisklema, sellega ma olen nõus, me peame aitama oma kodanikke ning meie kodanikud ootavad, et me võitleksime. Nad oot-, ootavad, et äh, toodaks välja tõde. me peame välja tulema selgete ettepanekutega, et sellised intsidendid ei korduks ning samuti ei tohiks seda raportit tõlgendada tööstuse vastasena või töökohtade vastasena, otse vastupidi, see toetab nii keskkonda, tööstust, autotööstust ning töökohtade loomist. veel kord suur tänu kõigile. aitäh, teine raportiin, raportöör härra Herbrandi. mr president ma arvan et meie debatt oli julgust sisendav see ei rääkinud ainult sellest vaheraportist vareraport piirdus protseduuride kirjeldusega aga räägiti pigem meie uurimiskomisjoni töö praegusest etapist miks see on julgust sisendav sellepärast, et ma panin tähele, et enamus ikkagi äh, jagas sarnaseid arusaamu probleemist. muidugi äh, see annab juba võimaluse ühiste järelduste tegemiseks, aga see juba jääb äh, kolleeg Pavlo Salba ja minu ülesandeks, et tagada parlamendiliikmete toetus meie ühistele järeldustele, arvan, et me oleme õigel teel me oleme tegelikult oma uurimisega jõudnud ainult poole maa peale, väga palju asju on veel vaja läbi vaadata, analüüsida, tõendeid otsida. tahaksin siiski kahte elementi esile tu-, tuua. väga äh, ilusasti rääkis üks kolleeg sellest, et meil on nagu vastutuse rägastik, millest peab kuidagi läbi murdma äh, ei liikmesriigid, ei komisjon ega liikmesriikide ametkonnad ega töösturid, mitte keegi nagu ei vastuta. see võib-olla ongi meie probleemide tuum. aga ma olen kindel, et kui me seda põhjalikumalt uurime, siis jõuame ka järeldusteni, nii et tulevik äh, Ähm, arvestaks seda mitte ainult autotööstuses, ka mujal. Ivo Pellet, meie kolleeg, ütles minu arvates seda, et kui me vaatame, kes vastutab, siis tuleb arvestada ka seda, et liikmesriigid lihtsalt ei ole võimelised oma kohustusi täitma. ja see on ka oluline tähelepanek paljud rääkisid ka näpuga näitamisest, kas va-, kas seda on vaja või mitte. ma arvan, et poliitikas ja hästi toimivas demokraatias on poliitiline vastutus äh, ja aruandlus väga tähtsad. kui on vaja, siis tuleb ka näpuga näidata. ma ei karda seda, ma ei soovi seda iseäranis, aga ma arvan, et see on osa tugevast demokraatiast, seega jätkame samas vaimus. tänan eh,. suur tänu suur tänu kõikidele, kes sõna võtsid, arutelu on nüüd läbi, tahaksin volinikku tänada, tahaksin raportööre tänada selle põhjaliku ülevaate eest. nüüd on kella kaheteist kolmekümneni istung peatatud. tänan.